tähistada juba täna õhtul. nüüd paluksin komisjoni presidendil härra Barrosol sõna võtta. suur tänu, proua, härra president, lugupeetud peaminister Helle Tooning-Schmidt, äh, lugupeetud parlamendiliikmed. sooviksin alustada tänades teie peaministrit, äh, proua peaministrit äh, selle kõne eest, nende eesmärkide eest, lugupeetud peaminister, kui me Brüsselis peale teie valituks osutumist oktoobris kohtusime, ütlesin ma, et ma olen veendunud, et Taani annab olulise panuse meie ühisesse projekti. olles täna teid kuulates, teie inspireeritud märkusi, pühendumust Euroopa väärtustele ja ühenduse meetodile, olen ma veelgi veendunum lugupeetud liikmed, me kõik teame, milline on hetkel, kui keeruline on majanduse seis Euroopa Liidul. eelmise aasta oktoobris koostas ma-, komisjon viiepunktilise teekaardi. me ütlesime, et me peame toetama üheskoos, pöörama tähelepanu Kreeka probleemidele, edendama euroala tugevust tugevdama pangandussüsteemi, eriti silmas pidas rekapitaliseerimist, eh, pühenduma majanduskasvule ja tööhõivele ning looma ühise majandusjuhtimise süsteemi. olgem ausad, ilma rakendamiseta, ilma euroala kriisiga toim-, tegelemata ei suuda me saavutada majanduskasvu. komisjon julgustab liikmesriiki täide viima seda, mis veel on vajalik selle teekaardi suhtes. Kreeka suhtes usaldusväärse tulemüüri loomine, kui meil need vahendid on paigas, siis ei saa me mitte rääkida vaid distsipliinist ja sanktsioonidest, jah, distsipliini on vaja, samas aga on meil vaja ka konvergentsi. stabiilsus on asendamatu, aga meil on vaja ka majanduskasvu Euroopal on vaja suuremat konvergentsi, solidaarsust ja kasvu. üha enam on meie partnerid ning rahvusvahelised äh, investorid nõu-, küsimas neid küsimusi. mis on Euroopa keskpika ja pika perspektiivi, perspektiivid majanduskasvuks? selge on see, et me ei saa kriisist üle ilma asjaliku vastuseta sellele. komisjon on juba aastaid öelnud, mida on vaja teha kuid olgem ausad, liikmesriikide tegevused on olnud ebaühtlased ja tihtipeale ebapiisavad. kui me võtame kriisiga toimetulekut tõsiselt, siis peame tõsiselt äh, kasutusele võtma otsustavaid meetmeid äh, ning äh, vaatama ka fiskaal- ja rahanduskonsolideerimist. kuidas me aga kõike seda saame teha? kuna liikmesriikidel on äh, need äh, mänguvõimalused vähenduse, vähe, väikesed, siis peame me oma investeeringuid suunda, suunama Euroopa tasandil. me peame investeerima prioriteetsetesse projektidesse, eriti innovatsiooni, selleks, et saada parimaid tulemusi nendest vahenditest, mida ei ole veel kasutatud turu juurdepääs tärkavates majandustes väljaspool Euroopat on samuti oluline. vaatame, milline on reaalmajandus ning äh, vaatame järgmist näidet. meil on kakskümmend kolm miljonit äh, töötut Euroopas, samuti kakskümmend kolm äh, VKE-d, kakskümmend kolm miljonit VKE-d kui me loome õiged tingimused igale VKE-le luua üks töö, töökoht, siis suudame me töötusega toime tulla. vastus majanduskasvule on meie ettevõtetes ja sealhulgas ka meie VKE-des. selleks, et seda eesmärki saavutada, on meil vaja paindlikumat Äh, turgu, vähem bürokraatiat, paremat juurdepääsu rahalistele vahenditele, see on see, mida meie ettevõtted vajavad liikmesriikides ning paljudel neist ei ole vahend, juurdepääsu rahalistele vahenditele. me saame kasutada struktuurifonde garantiideks selleks, et VKE-sid finantseerida ning äh, samuti ka riskikapitali toetamiseks, loodan, et äh, selles vallas liigume kiiresti edasi me oleme teinud ka konkreetseid ettepanekuid selleks, et tööhõive, töötust vähendada, see on üks suurimaid väljakutseid. meil on uued algatused selles valdkonnas ning kolmekümnendal jaanuaril loodetavasti eh, suudame nõukogus selle ettepanekuga edasi liikuda. sotsiaalne õiglus on samuti osa lahendusest. sotsiaalne õiglus on eh, keskne element meie kas-, majanduskasvu strateegias. sest me peame jagama vahendeid võrdselt kogu ühiskonnas. kriisile vastates ei suuda me õiglaselt toime tulla, kui me sellele tähelepanu ei pööra. kohtun sotsiaalpartneritega järgmisel esmaspäeval Brüsselis ning loodetavasti toimuvad kohtumised ka liikmesriikides. majanduskasv Euroopas peab tuginema ka ühisturule, me peame kasutama kogu potentsiaali, kasutama Äh, riskikapitali raamistikku, äh, avaliku riigihanke raamistikku uuendama. me peame saavutama uue kokkuleppe Euroopa patendi valdkonnas, me oleme seda juba aastakümneid arutanud. läbirääkimised peaksid äh, lõppema Taani eesistumise ähm, alguses. Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik, neid kutsuksin ma praegu üles kiiresti äh, saavutama kompromissi. ei ole kuidagi aktsepteeritav see, et selline oluline algatus on sellise mõttetu vaidluse tõttu peatunud. Euroopa peab saama kasvada seda aga takistab praegune keeruline ja kallis raamistik, mis on aastakümneid kehtinud. meil on aeg saavutada edu selles valdkonnas ning äh, anda Euroopa innovatsiooniettevõtetele roheline tee. daamid ja härrad, mitmedki eesmärgid olid juba Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias, me ei saavuta midagi, kui me ei hakka neid aga rakendama, me peame olema püsivad ja järjekindlad Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ei saa oodata kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, sel, me peame sellega algust tegema kohe praegu. ning selle põhikeskmes on kestlik kasv, toetame eh, Taani lähenemist, mis puudutab rohelist majanduskasvu. energiatõhususe direktiiv, mille ettepaneku tegime eelmise aasta juunis, sellega ning samuti peaksime edasi liikuma madala süsinikusisalduse eh, sektoriga Taani eesistumine äh, puudutab ka teist Euroopa majandusjuhtimise poolaastat, see puudutab uut süsteemi, mis meil kasutusel on. me peame tuginema meie esimese poolaasta kogemusele ning näitama seda, et me võtame tõsiselt äh, reformide vajalust ning arvestame tõsiselt omavahelist äh, majanduste sõltuvust aastase majanduskasvu uuring näitab, et äh, parlamendil ja komisjonil on olnud piisavalt aega enne äh, Euroopa enne ülem, kevadist ülemkogu kõiki neid äh, asju läbi analüüsida. majanduskasvu toetavad meetmed ja struktuurilised muutused, mis on seal ära toodud, näitavad olulisi nüansse kogu Euroopa Liidu lõikes. lugupeetud liikmed, majandusjuhtimine on äh, ikka veel olulisel kohal. loodetavasti jõuavad äh, läbi uue fiskaalpaketi läbirääkimised, äh, lootsime seda teha juba detsembris, oleme kindlad, et Taani näitab üles olulist rolli selleks, et selle küsimusega edasi viia. ning ei peeta silmas mitte vaid ühtsust kõikide liikmesriikide vahel, vaid ka Euroopa Ühenduse institutsioonide legitiimset rolli läbirääkimistel ning loodetavasti juhite te ka kahte uut algatust, euroala tugevdamise pakett, mille ettepaneku tegi komisjon oktoobris, mis tugineb äh, Euroopa toimimise lepingu artiklile kolmkümmend kuus, niinimetatud äh, majanduse juhtimise kuuene pakett on samuti oluline mitmeaastane finantsraamistik äh, on samuti kõne all ning see saab olema oluliseks ähm, nüansiks järgmistel aastatel. ettepanek, mis on tehtud, on tasakaalustatud, samas aga ambitsioonikas ja realistlik. loodetavasti toetate komisjoni ettepanekut lihtsustada eelarvet ning viia iga euro konkreetsete tulemusteni äh, Euroopa kodanike heaks lõpetaksin öeldes paar sõna selle kohta, mis puudutab avatud ja turvalist Euroopat. Euroopa Liit on äh, kümneaastasest tagusest ajast äh, väga erinev, sel ajal oli Taani eelmine eesistumine. osalesin Euroopa Ülemkogus Kopenhaagenil oma riigi peaministrina ning Taani seisis silmitsi olukorraga, kus äh, liitumas oli kümme uut liikmesriiki ning Taani näitas üles oma head suhtumist avatusse. komisjon äh, toetab äh, kõrge esindaja rolli välisriikides ning ning Rio pluss kakskümmend äh, valdkonnas on samuti vaja üles näidata Euroopa Liidu tugevust. tervitame eesistuja plaani tugevdada Schengeni süsteemi ja siinkohal sooviksin rõhutada, et olen tänulik äh, peaministri ja valitsuse otsusele pühendada täielikult vabale liikumisele Euroopa Liidus. lõpetuseks, lugupeetud peaminister, sooviksin öelda et äh, sellistel rasketel aegadel on Euroopa Liidul kindlasti kasu Taani progressiivsest ja innovaatilisest lähenemisest äh, rohkem kui kunagi varem. programm on väga põhjalik, kuid ähm, õige lähenemise ja kõigi liikmesriikide toetusel on võimalik eesmärgid saavutada ja soovin teile kõike head ja edu, suur tänu! suur aitäh, härra Barroso! nüüd on meie arutelu avatud, kõigepealt annan sõna viieks minutiks Rahvapartei esimehele. president, president, komisjoni president, nõukogu eesistuja, teie ülesanne ei ole sugugi lihtne, kuid teie, proua peaminister, Te olete hästi ette valmistatud oma tööks, sest te olete ka endine Euroopa Parlamendi liige. Te olete oma klassikalised neli prioriteeti välja valinud, vastutustunne, dünaamika, roheline Euroopa, turvalisus, ma jagan teie prioriteete, kuid kõik teavad seda, et eesistujamaa ei vali oma pea, oma päevakava ise ja seetõttu palun, et äh, ärge rahulduge tehniliste ülesannetega, olge poliitiline eesistuja, äh, arvestage kõiki neid väljakutseid, mis teie ees seisavad ja seetõttu palun, et te teeksite tihedasti koostööd selle parlamendiga, mida te hästi tunnete, äh, isegi siis, kui teie valitsus nõuab, et me teeksime kiiremini tööd ja, ja tõhusamalt, aga te teate, kuidas meie parlament töötab, loomulikult äh, töötame me tõhusalt ja äh, maailma äh, turgude olukord on meile õpetanud, et me peame palju kiiremini töötama kui va-, varem. samuti loodan teilt läbipaistvust ja olen täiesti kindel, et teie eesistumine ähm, leiab oma koha parlamendi, komisjoni ja nõukogu kõrval äh, Eh, ning veel kord tahaksin rõhutada, ootan teid ka poliitilist eh, tegutsemist, eh, sest meiegi oleme valmis teie tööle kaasa aitama, et parlamendi häält oleks kuulda. nüüd teie üks suuremaid ülesandeid on eelarveleping, selle võimalused, selle tingimused, minu fraktsioon äh, sooviks, et eesistuja äh, lööks aktiivselt kaasa läbirääkimistel, et panna paika äh, kõige olulisemad põhimõtted euro, Euroopa integratsioon fiskaalplaanis, aga ka poliitilises plaanis ning arvestades ühenduse meetodit kui ma juba siin oma soove saan esitada, siis äh, tahaksin öelda, et meie fraktsioon oleks äh, väga rõõmus, kui te saaksite ka finantsperspektiivi arutelu äh, õigele rajale juhtida, see ei ole lihtne, kuid ma usun, et te olete valmis seda tegema. samuti on oluline majanduskasv ja ja avaliku sektori finantside juhtimine Euroopa peab oma finantsid kahe tuhande, äh, perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend paika saama. ja siinsamas koos komisjoniga võime me öelda, et euro on meie jaoks oluline äh, meie tahame öelda, et euro peab jääma sama väärtuse juurde, mis ta on, tema väärtus ei tohi langeda kolmekümne, neljakümnele sendile. samuti on oluline näidata liikmesriikidele, et et me tahame palju äh, paremini kulutada Euroopa maksumaksja raha, äh, arvestades mastaabisäästu, mida on võimalik saavutada üle-euroopalisel tasandil. Teie eesistuja maa eh, on küll väiksem kui mõned teised, eh, kuid eh, ma loodan, et nii nagu Poolalgi, on teil suured ambitsioonid ja te olete valmis ühenduse poliitikat, rahanduspoliitikat edasi viima. Te peate ja te saategi olla julge ning püüdke ka parlamendiliikmeid veenda selles, et lahendused leiduvad Euroopas, mis on rohkem integreeritud. soovin teile edu järgmiseks kuueks kuuks. suur aitäh, härra Tool, nüüd annan sõna sotsiaaldemokraatide nimel, nende esimehele Svobodale, tahaksin talle ka õnne soovida tema valimiste puhul Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni etteotsa, palun. suur aitäh, president, ka mina tahaksin teid õnnitleda. Te olete oma eelkäijalt pärinud ranguse kõneaja jagamisel ja ma tahaksin seda põhimõtet järgida praegu arutame me Euroopa küsimusi väga raskel ajajärgul. aga samas mõjutavad Euroopat palju rohkem kui meie reitinguagentuurid, finantsturud. me ei taha olla finantsturgudel toimuva ohvriks Euroopas on keerukas see, et me ei ole veel leidnud ühiseid lahendusi. me oleme teinud küll jõupingutusi ja eh, reitinguagentuurid näitavadki meile seda, näitavad meile iga päev seda, et meil ei ole veel ühiseid lahendusi. ma toetan kõike seda, millest rääkis eesistuja kõik see, mida te rõhutasite, on oluline, meil on rohkem integreeritud Euroopat, ühistööd vaja. me, reitinguagentuurid on meile näidanud eh, oma viimastes eh, andmetes, hinnangutes, et autoritaarne poliitika ei aita eelarvet korrastada. Eh, kas ei oleks nüüd siiski õige mõelda sellele, millest rääkis ka Financial Times. Euroopa Liit oleks nagu ebaoluline eurole. me peame selle üle järele mõtlema. see sõnastus irrelevant distraction äh, nagu äh, mingi häiriv tegur, see ei ole ju õige vaadake, mis toimub äh, Rumeenias, rahvas on ju karmusmeetmete vastu, aga me ei tohi selliseid meetmeid võtta kõige vaesemate arvel. tahaksin kõiki julgustada, püüda selle poole, et, et meil, äh, et me otsiksime võimalusi sotsiaalse Euroopa arendamiseks. ma ei räägi ainult eelarvereformist, ma räägin äh, sotsiaalse heaolu riigist, see mõiste on täna ohus, me ei taha piirata kodanike õigusi, me ei taha, et politsei tuleb tänavatele, see, mida me Bukaresti tänavatel näeme, annab meile tõsist mõtteainet. hiljuti oleme oma programmis öelnud, et Euroopa Liit peaks olema kõige kon-, konkurentsivõimelisem piirkond maailmas arvestades ka haridust, innovaatikat, kuid meie eelarvet kärbitakse ja kui me nüüd mõtleme tulevastele põlvedele, siis äh, te olete täiesti õigesti oma programmis öelnud, et meil on vaja sellist Euroopat, mis toimiks. tänases Euroopas kasvab tööpuudus ja meie fraktsioon soovib, et Euroopa Liit siiski toimiks ja me tahame teid eesistujamaad toetada, tahan täiesti selgelt välja öelda, et, et äh, tööpuudus on tõsine probleem. kui me vaatleme kõiki jõude ühiskonnas, siis äh, me peame kõik jõud ühendama, et äh, luua turvalisi töökohti, rohkem töökohti, jätkusuutliku keskkonna Euroopa Liidus Teie, äh, äh, peaminister, rääkisite täiesti õigesti ka energiasäästlikkusest. me peame õppima headest näidetest energia säästmisel ja tahaksin veel rõhutada, et äh, me peame looma sellise Euroopa, mille üle me võime uhkust tunda. Ameerikas oli olukord kümme aastat tagasi hoopis teistsugune kui praegu. ma loodan, et äh, kümme aastat hiljem äh, muutub olukord paremaks, ka Euroopa olukord muutub. me oleme oma fraktsioonis äh, põhjalikult neid küsimusi arutanud enne seda, kui mind ametisse valiti, ma tahaksin oma kolleege tänada Hughesi, äh, teisi kolleege. Äh, me oleme pädevad partnerid oma kolleegidele, aga ka eesistujamaale. meie tahame sotsiaalset õiglast, ökoloogilist Euroopat ja loomulikult demokraatlikku Euroopat kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks me oleme avatud ja valmis selle nimel koostööd tegema. parlamendi president, komisjoni president, nõukogu president, me oleme valmis oma parlamenti ka muutma kõige selle nimel, tänan. suur tänu, härra Svoboda ja nüüd härra Verhofstadt. suur tänu, president, lugupeetud peaminister Äh, ma arvan, et teil on üks prioriteet, äh, leida äh, väljapääs kriisist, millega me täna silmitsi seisame, ühelt poolt eurokriisist ja euro, teiselt poolt Euroopa väärtuste kriisist ja on üsna selge, et pooled meetmetest, mida viimase kahe aasta jooksul on võetud, ei ole toiminud. kõik need kahepoolsed kohtumised Merkeli ja Sarkozy vahel ei ole toiminud Äh, need kakskümmend neli tundi raputavad meie turge ja siis tuleb kõike uuesti alustada algusest ja Standard Poorsi otsust on rünnanud kõik Euroopa liidrid viimase, võib-olla siis äh, suurem osa Euroopa liidritest mina ei ole selle reitinguagentuuri suur fänn, aga kallid kolleegid, selle asemel, et nende üle viriseda, ma arvan, äh, peaksid äh, Euroopa liidrid nende raportid läbi lugema ja mõistma seda sõnumit, mida nad äh, üritavad edasi anda, sellepärast et see tegelikult on tõsi, härra Barnier, härra Rehn ja teised on seda teinud tõenäoliselt. kui lugeda, mida reitinguagentuur ütleb, siis jah Äh, see on tõsi, puudub poliitiline julgus, ühtsus äh, ja need äh, on praegu suurimaks probleemiks, nad kirjeldavad seda kui ühte osa kriisist, nad ütlevad, et tegemist ei ole mitte ainult rahandus-majanduskriisiga, vaid tegemist on kaubanduse tasakaalu nihete kriisiga ja need riigid, kes praegu kärbivad oma kulutusi, peavad suutma äh, ka majanduskasvu kuidagi soodustada, juhivad nad tähelepanu sellele, mul on väga hea meel, et te aplodeerite reitinguagentuurile, aga reitinguagentuur tõesti soovib säästlikku lahendust, püsivat lahendust, seda lahendust praegusel hetkel pole, meil on vaja stabiilsuse võlakirju, ühiseid võlakirju, ükskõik, mis selle nimed oleks, nimiga oleks, või see päästefond, suurepärane Saksamaa ettepanek, aga kallid kolleegid, kui te tahaksite, et see kriis jääks selja taha, siis me peame tegutsema täna ja ma leian ja ma ja meie leiame ja ka Itaalia peaminister Finans-, Financial Timesis on sedasama öelnud. nimelt me, ma ei hädalda selle reitingu äh, alandamise eest, vaid äh, nõustun, et äh, poliitiline nõrkus Euroopa tasandil on probleemiks, seda ütleb Maarja Monti Financial Timesis täna Äh, ma ei tahaks, äh, ma tahaksin tõelist pühendumist eurovõlakirjadele, eurovõlakirjade turule. Äh, Mario Montil on õigus, Itaaliale ei ole mingisugust püsivat lahendust seitsme-kuueprotsendiliste intressimääradega. ainukene võimalus, kuidas tema suudab kriisi seljatada, on jätkata kokkuhoiuga, aga samal ajal tuleb ma-, alandada intressimäärasid Äh, vastasel korral äh, härra Monti seisab silmitsi võimatu ülesandega, pole õiglane öelda, et väga tore, väga tore, ühelt poolt jätkake oma kärbetega ja teiselt poolt äh, jätkata intressimääradega, mis on kuue-seitsme protsendi taseme kõrgusel. ja lisaks, peaminister, teil on veel üks teine kriis, meie väärtuste kriis. mitte ainult Ungari ei ole siin probleemiks, vaadake, mis praegusel hetkel aset Rumeenias ja ma tean, et Euroopa Komisjon alustas mitmeid rikkumismenetlusi, Euroopa Parlament loodetavasti äh, saavutab enamuse selleks, et artikkel seitse, äh, lepingu artiklist seitse lähtuvat menetlust algatada. Äh, aga minu viimane märkus, härra Pitella, õnnitlen teid, teie annate mulle tõenäoliselt nüüd rohkem kõneaega, eks ole, nüüd, kus te postis olete. ma räägin Itaaliast. jaa härra peaminister, komisjon on algat-, peaks algatama rikkumismenetluse, meie peaksime artikkel seitse menetlusega äh, algust tegema ja minu küsimus teile oleks, mida kavatseb nõukogu ette võtta lähipäevadel? kas see küsimus tuleb järgmise tippkohtumise päevakorda? järgmise ülemkogu päevakorda. kui te seda ei tee, ei võta seda päevakorda, siis äh, teete suure vea, sellepärast et Euroopa alustaladeks on ka meie väärtused ja meie vabadused. suur tänu! austatud äh, härra Verhofstadt. ja äh, nüüd ma paluksin, äh, küsiksin härra Verhofstadtilt, kas ta on valmis härra Gargani küsimusele vastama, kui ta ei eksi? okei okay., kasutasite sinist kaarti, härra Gargani, aa, soovisite hoopis vaba mikrofoni voorus sõna, sellisel juhul annan hoopis sõna proua Rebecca Harmsile neljaks minutiks. suur tänu, härra president, lugupeetud peaminister, mul on suur au äh, täna tervitada teid siin ja te teate, et teie maine äh, on väga hea äh, minu fraktsioonis, sellepärast et teie valitsus on punase-rohelise kirju ja meie ootused teile on suured mitte ainult teie poliitilisest taustast tulenevalt äh, ja äh, selle värskendava alguse tõttu, äh, uue alguse tõttu, mis praegu Taanis aset leiab, vaid ka sellepärast, et te olete tugev Skandinaavia naine ja meil on vaja teie energiat tänases Euroopas, meil on vaja teie dünaamilist lähenemist. Teie sarmikas kaine pühendumus poliitikas, millele oleme tunnistuseks olnud Kopenhaagenis, võib-olla äh, toimib meid, toimib ka siin ja on meile eeskujuks Saksamaal, aitab meil seda kriisi äh, selja taha jätta. ootame teilt tõesti palju ja mis puutub sellesse lepingusse, millest äh, me oleme rääkinud pärast ülemkogu, äh, siis äh, me eeldasime, et suhtute sellesse kriitiliselt, leiame, et tegemist on lihtsalt kriisi ülesandest kõrvale kaldumise, kaldumisega Äh, Euroopa Parlament, äh, sellega jäetakse otsustusprotsessist äh, välja, aga välja jäetakse ka liikmesriikide parlamendid ja seetõttu pole selline lähenemine ka demokraatlik. ja usun, et mis puutub euro tippkohtumisse, mida tulevikus peaks siis kokku kutsutama, et see euro tippkohtumine Äh, ei sobi ka Taanile, sellepärast et sellisel juhul oleksid võimumängud nõukogus äh, moonutatud ja seda sugugi mitte äh, paremuse poole. ja see on. ja veel, see leping mõjutab kogu Euroopa toimimist, eelkõnelejad on seda õigusega kritiseerinud, sest keskendutakse ainult äh, rahanduse küsimustele ja rahandusele äh, keskendumine ei ole aidanud meil tasakaalustatud kriisile läheneda ja iga täiskogu käigus äh, me peame tõdema, et me üha sügavamale ja sügavamale vajume sellesse kriisisohu ja Maailmapank nüüd kuulutab, et Euroopa marsib suure hooga äh, kriisi, kriisi südamesse ja äh, teie tööprogrammis on elemente, mis näitavad, et äh, te tahate teistmoodi läheneda sellele kriisile, palun tehke seda tõesti, aga öelge kõik oma arvamused kohe välja, ärge tehke seda siis, kui pool eesistumit on selja taha jäänud, investeerimisprogrammid on hädavajalikud juba praegu, teie mõtted, mis puudutasid kliimakaitset, kuni Hedegaard on teie eeltöö, eeltöö ära teinud, energiatõhususe küsimus, kõik need elemendid võiksid olla majanduskasvu ja töökohtade loomise mootoriks Euroopa Liidus, aga siin ei tohi aega kaotada. mis puutub äh, finantsturumäärust äh, äh, ja teisi meetmeid, mida siin on juba mainitud, siis ma olen täiesti nõus, et äh, eurovõlakirjad, äh, päästefond, äh, need tuleb ellu viia kiiresti ja paar sõna ka Euroopa Keskpanga kohta. ka sellega on seotud tõsiseid raskusi. me tahame, et meil oleks ühisvaluuta, me tahame seda ühisvaluutat kaitsta, kuid me ei astu seda sammu, mis aitaks meile luua tõesti toimiva Euroopa Keskpanga ja öö, äh, me räägime siin Euroopa Finantsstabiilsuse Fondist, äh, krediidi äh, hinnangutest, aga ei nõukogus ega olulistes liikmesriikides ei ole need arutelud ega ka krediidiagentuuride Äh, hinnangud viinud äh, otsustavate sammudeni. Äh, lugupeetud peaminister, palun naisena tegutsege paremini kui teie eelkäijad, ärge unustage oma, oma poliitilisi veendumusi nõukogus ja kui me täna pärastlõunal räägime Ungarist, siis see on suurepärane musternäidis sellest, kus Äh, nõukogu ja komisjon on lasknud probleemil äh, muudkui vinduda ja vinduda ning pole äh, õigel ajal asunud tegutsema. nüüd me peame aga selle eest kõik maksma. Ungari, Ungaris aset leidnu on osaliselt nõukogu ja eesistujate ja komisjoni ja põhjustatud, kes õigeaegselt ei tegutsenud. suur tänu, proua Harms ja nüüd äh, härra Martin Kallanen ja kellel on kolm minutit. suur tänu, härra juhataja. vabandust, härra Kallanen. sinise kaardi küsimus. kas proua Harms on vastama, valmis vastama proua Marvaile? suur tänu, kas ma mõistsin õigesti? et Ungari on süüdi kogu selles probleemide puntras, mida te meile oma kõnes välja tõite. kas Ungari on see, kes on põhjustanud kriisi ning kõik selle või kuidas on Ungari küsimus seotud selle kõigega, mida te just ütlesite, suur tänu! ist ein Land mit erheblichen Ungari on liikmesriik, kus on väga palju majandusprobleeme. Viktor Orbani valitsus ei ole leidnud väljapääsu keerulisest majandusolukorrast Ungaris. samas aga on ta valinud sellise natsionalistliku šovinismi tee, kasutatakse natsionalistlikku propagandat selleks, et nõrkuste, poliitika nõrkustelt tähelepanu kõrvale juhtida mina toetan koostööd Ungariga ja teiste liikmesriikidega, kellel on majanduslikud raskused, mina rõhun solidaarsusele. aga ma usun, et solidaarsus äh, ei ole midagi sellist, mis on iseenesestmõistetav, Euroopa Liidus on kõik väärtused kehtivad üheaegselt, neil on sama vundament, me ei saa kasutada solidaarsust ja unustada kõike muud, äh, millega Orbani valitsus on hakkama saanud suur tänu ja nüüd annan uuesti sõna härra Kallananile, kellel on kolm minutit. suur tänu, juhataja, sooviksin tervitada proua Tooning-Schmidti siin ning Ühendkuningriigi poolt eh, tahaksin õnnitleda ka selle perekonna jõudmist peaministriks, see on väga hea uudis Suurbritanniale. Taani on olnud meie ajalooline liitlane ning äh, meie sõjaväelased on äh, külg külje kõrval äh, teeninud mitmeteski paikades ja me oleme teile väga tänulikud Taani pingutuste eest. suur, mul on hea meel selle eest, et Taani on eesistuja sellisel olulisel hetkel, kui Euroopas on majandus- ja poliitiline katastroof aset leidmas ning loodetavasti on äh, olukord lahendatav ning tihtipeale öeldakse, et kõige olulisem on ausalt rääkida. eesistuja on äh, alustanud hästi, on äh, räägitud ausalt ähm, finantsmaksustamise kahjulikkusest ning loodetavasti jätkatakse samas liinis ning vaadatakse asju ausalt, on vaja tõele silmitsi seista, arvestades euroala küsimust ja majandusraskusi sest äh, viimased pingutused äh, ei ole olnud piisavalt, ilma et probleemidega tegutsemata on nõukogu hakanud äh, taas kord oma naba vaatlema. me ei ole hetkel silmitsi mitte vaid ühe, vaid kahe kriisiga, euroala loomulikult on kõige suurem probleem, samas aga ei tohi me silmist kaotada ka seda, et Euroopas on põhimõtteline väljakutse, mis on seotud rahvusvahelise rahanduspositsiooniga. me kaotame konkurentsieelise maailmaturul, me oleme maha jäänud maailma dünaamilisematest piirkondadest ning eh, me ei ole suutnud äh, toetada innovatsiooni. Euroopa kaks tuhat kakskümmend eeldab seda, et meil on vaja majandusstrateegiat, mis tõesti tööhõivet ja ettevõtlust toetab. majandust stimuleerivad reformid on hädavajalikud ja seega me toetame teatud ähm, Taani eesistumise prioriteete. mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis on tervitatav see, et seda peab vaatama, silmas pidada äh, riigi vahendite konsolideerimist. me peame vaatama tulevikku, mitte minevikku ning leidma, äh, lähtuma kulutõhususest, see on väga tervitatav kõik liikmesriigid peavad vaatama sama realistlikult ja konkreetselt Euroopa Liidu eelarvet, me sooviksime eelarvet külmutada ning me peaksime kulutama olemasolevaid vahendeid tõhusamalt. samuti jääme ootama eesistuja pingutusi selleks, et ühisturgu elavdada. me jagame seda nägemust Euroopast, mis on avatud kauplemisele ja investeeringutele, majanduslik avatus on eeltingimus majanduskasvule ja tööhõivele suur osa programmist aga kasutab kahekümne esimese aasta sõnastust, kus kirjeldatakse kahekümnenda sajandi läbikukkumisi. räägitakse suurematest ähm, reeglitest, räägitakse standardiseerimisest, kõik meie poliitikud ja ametnikud peavad silmas pidama, et iga täiendav reegel on kulukas. seda peavad kinni maksma kas ähm, tarbijad, kes kaupa ostavad, või teenustepakkujad või need ähm, töötajad, kes kaotavad oma töö. siin on ka teisi nüansse programmis, äh, mis meile ei meeldi, teatud algatused, mis puudutavad äh, välistegevust ning äh, sise- ja justiitsküsimusi. eesistuja ei tohiks toetada komisjoni ettepanekut konsoli-, ettevõtete konsolideeritud maksubaasiks, sest see on üsnagi ohtlik ettepanek ja seega lõpetaksin ja sooviksin Taanile eh, edu ning loodetavasti saame edasi liikuda samal eh, teel üheskoos suur tänu ja nüüd annaksin kolmeks minutiks sõna härra Sondekaardile. suur tänu, härra president kõigepealt tahaksin algatuseks soovida äh, Taani äh, valitsusele palju õnne. Äh, palju õnne teile selle puhul, et te olete just jätnud selja taha esimesed sada päeva valitsustoolidel Taanis. eelmise aasta septembris valimiskampaania käigus esitas Helles Taaning-Schmidt ja tema liitlased koos temaga ühe selge küsimuse Taani rahvale kas äh, võitleme kriisi vastu investeeringutega või kokkuhoiuga? kas äh, võitleme kriisi vastu töökohtade loomisega või äh, suurendades tööpuudust? Taani rahvas vastas tema küsimusele, valides Helle Tooning-Schmidti peaministriks. ja see küsimus, mille Taani peaminister esitas valimiskampaania käigus Taanis, on veel asjakohasem Euroopa Liidus, kui see oli Taanis, sellepärast et Euroopa Liit on oma tõsiseimas kriisis oma ajaloo jooksul üle kümne protsendi meie kaaskodanikest Euroopa Liidus on töötud, viis miljonit hispaanlast, mis on rohkem kui kogu Taani rahvas. ja tööpuudus noorte hulgas on lausa katastroofiline, kaks kolmandikku Euroopa Liidu liikmesriikidest äh, on sellised, kus töö, noorte tööpuudus on üle kahekümne protsendi, Leedus on see üle kolmekümne protsendi, Kreekas üle neljakümne protsendi, Hispaanias on see peaaegu viiskümmend protsenti. ja seetõttu on tegelikult Taani eesistumise programm äh, pettumust tekitav. paistab, nagu selle autoriteks oleks äh, Mercosi, kadunud on kõik need mõtted sellest, et me peame võitlema kriisi vastu investeeringutega, räägitaksegi jälle sellest, äh, kuidas tuleb kokkuhoiu kaudu kriisist välja tulla aga ausalt öeldes, kas keegi usub äh, nendesse ettekirjutustesse, kas keegi usub, et me saame sellest kriisist välja tulla e, läbi ettekirjutuste kokkuhoiule ja kärbetele? Euroopa Liidu on seda, Euroopa Liit on üritanud seda teha juba Kreekas, siis proovis Euroopa Liit äh, seda uuesti teha Kreekas, kuivõrd esimest korda see ei õnnestunud, nüüd proovitakse kolmandat korda Kreekas sama lähenemist läbi viia, aga ikka jälle on tulemuseks läbikukkumine Taani eesistumise programmi pealkiri on Töötav Euroopa. aga ette pandud poliitika toob kaasa rohkem tööpuudust. meie fraktsioon leiab, et tegemist on vale lähenemisega. nii et lõpetuseks ütleksin ma Taani eesistujale. Euroopa rahval ei ole vaja rohkem kärpeid, mida Euroopa Liit neile dikteerib. Neil, neil ei ole vaja mingisuguseid europakte, finantslepinguid, neil ei ole vaja, et keegi nende riigiteenuste kvaliteeti alandaks ja nende palka kärbiks. Euroopa kodanikul, kodanikel on vaja töökohti, mis aitaksid meie heaolu parandada ja nüüd saab Taani eesistuja kuue kuu jooksul näidata, et äh, kas nemad suudavad probleemi lahendamisele kaasa aidata või hoopis süvendavad selle probleemi, aitäh! Äh, suur tänu, äh, härra Sõnderkaart, härra Messerschmidt, järgmisena kell on kaks minutit. suur tänu, president väga huvitav oli viimase poole tunni jooksul olla tunnistajaks sellisele äh, armuloole, Helli Tooning-Schmidt on just nimelt see peaminister, kelle järele te kõik õhkate. Brügas õpp-, õppinud, äh, Euroopa Parlamendis välja koolitatud äh, ja äh, oma ja läbi valede oma troonile jõudnud, just nii, nagu üles ehitati kogu Euroopat. tegemist on tõelise nõukogu eesistujaga, kes on teie meelt mööda. ja ma võin teile kõigile lubada, võin lubada teile komisjonis, et äh, Helle Tooning-Schmidt jumaldab teid, äh, sellepärast et teie olete ju äh, just nimelt nende naiste keha, nende inimeste kehastus, kes ilma rahva mandaadita valitsevad ja jagavad. mitte keegi pole teid kunagi valit-, valida saanud üha rohkem äh, Taani valijaid äh, tahavad öö, äh, oma öö, otsust valimistelt tagasi võtta. aga teie ja Taani valitsus olete suurepärane öö, pa partnerlussuhe. Helle Toonik-Schmidt ja Taani valitsus öö, ei protesti, nagu Kreeka valitsus seda on teinud, äh, nad toovad teile kõik kandikul kätte, äh, teil on, nad on täielikult lojaalsed, mida te võiksite veel õh-, äh, soovida, ihata? ja seetõttu on mul vaid üks sügav ja soe soov Helle Tooning-Schmidtile, tuleb, tulge Brüsselisse, tulge Strasbourgi, järgneva kuue kuu jooksul kulutage kogu oma aeg Euroopa Liidu institutsioonides. sellisel juhul ei saa teie valitsus vähemalt Taani jaoks kõike ära rikkuda. kui te olete siin, äh, siis teie mõju Taanile, teie kahjustav mõju Taanile on väga väike, sellepärast et äh, suur töö on juba põhimõtteliselt ära tehtud. ja just nägime, et äh, krediiti, kredi-, krediidiagentuurid äh, alandasid krediidihinnanguid äh, ja äh, mängisid viiuleid nagu Titanicu uppumise ajal. Helle Tooning-Schmidt, tere tulemast Euroopa Liitu, siin saad, mida soovid, sinu sõbrad, Barroso, Schulz, kõik ootavad sind ja te teete kõik, mida teised tahavad, aga mida väljaspool neid nelja seina mitte keegi ei taha Taanis te pidite valetama, siin äh, aga antakse teile kõik kandikul kätte, nii nagu ka teie omalt poolt teete, tõeline armulugu. suur tänu, äh, härra Messerschmidt, äh, härra Messerschmidt. palun pange kõrvaklapid pähe, äh, nimelt proua Sinclair on teile tõstnud sinise kaardi, kas te olete nõus vastama küsimusele? väga hea, proua Sinclair suur tänu, härra president. mul on küsimus äh, Taani kolleegile ja küsimus puudutab see Euroopa finantstehingumaksu, nimelt äh, Taani on öelnud, et nad tahavad suurte sammudega selle suunas edasi liikuda. kas kõneleja on nõus äh, Taani ministriga, kes Taani ettevõtjaga, kes on öelnud, et see läheks sadu tuhandeid töökohti maksma ja kas te olete nõus endise välisministriga, kes ütles, et see on täielik jura? härra Messerschmidt. Er äh, finantstehingumaks kahjustab äh, majandust Euroopas, äh, kahjustab meie tööjõupositsiooni Euroopas, kahjustab meie konkurentsivõimet ja seetõttu võime tunda rõõmu selle üle, et äh, Äh, Taani äh, valitsuses äh, valitseb täielik kaos, mõned ministrid toetavad seda, teised on selle vastu, sotsiaaldemokraadid on poolt, isegi Taani liikmed on poolt, me tegelikult täpselt ei teagi, mida see ta-, Taani valitsus selles küsimuses arvab ja seda võib öelda kogu Taani eesistumise kohta. suur tänu, härra Smešer-Schmidt. annaksin nüüd sõna härra Madlenerile. suur tänu härra juhataja. Heli Tooning-Schmidt, tuleb tunnistada, et äh, ma ei ole kunagi varem kuulnud nii palju tühje sõnu, äh, kui ma olen kuulnud täna hommikul, te olete täpselt nagu härra Barroso, kes äh, teeb suuri sõnu, aga nendes sõnades ei ole nagu mitte midagi Eh, lubatud on meile siin majanduskasvu, ma ei tea, viisteist aastat ja räägitud on sellest, et eh, Euroopa Liidu majandusest kujuneb maailma kõige tugevam majandus, aga see ei ole ju ennast eh, tõestanud vaadake seda, et poliitikud ainult topivad täis oma taskuid ja nii edasi ja nii edasi, aga ma pöörd-, pöörduksin ühe konkreetse teema poole, nimelt Hollandil on suuri probleeme Euroopaga, meie sotsiaalkindlustussüsteem on äh, ja me tunneme selle üle uhkust, Euroopa kõige tugevam. aga Euroopa Liit tahab selle lahti lammutada neile lihtsalt ei meeldi, et eurooplased sotsiaalkindlustust äh, tähendab, meie ei ole nõus sellega, et kõik, kes tulevad Hollandisse, saavad juurdepääsu ju sotsiaalkindlustussüsteemidele, peaks vähemalt kümme aastat meie meelest äh, maksma äh, tervisekindlustust äh, Hollandis, enne kui saadakse hüved. Ähm, see aga ei meeldi Euroopale, meie oleksime väga huvitatud sellest, et aga Hollandi tervisekindlustussüsteem jääks ka tulevikus siiski püsima. suur tänu, kallid kolleegid, ja nüüd saavad sõna siis ülejäänud kõnelejad ja kõigepealt kolleeg Benson suur tänu, härra president. kõigepealt tahaksin mina siin tervitada Taani peaministrit me oleme pikisilmi oodanud Taani eesistumist ja loodame, et see eesistumine läheb as-, hästi. meie hulgas on mitmeid, kes kavatsevad Taanit toetada. siin on olnud ka neid, kes on olnud pisut rohkem rahulolematud, kuid ma arvan, et suurem osa siin saalis viibijatest on nõus, et Taani eesistumise neli eesmärki on õiged meie ülesanne majandusvaldkonnas on suur äh, finantspakett, äh, kuuest elemendist koosnev majandusmeetmete pakett äh, ja Taani ei peaks olema mitte ainult mingisugune kantselei ülem järgneva kuue kuu jooksul. me tahame, et tegemist oleks eesistumisega, millel oleksid suured eesmärgid, millel oleks julgust ja mis tahaks püüelda muutuste poole, hoolimata sellest, et need muutused võivad tekitada äh, lahkhelisid. kui äh, majanduspäevakorra küsimused on paigas, äh, siis ma tahaks, et Taani pööraks põhitähelepanu energia Äh, valdkonnale, siin äh, on alles tõelised lahkhelid meid ootamas, aga lahendusest, äh, lahendus tuleb leida. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kulutas Taani kak-, kolmsada viisteist miljonit eurot, et osta naftat ja energiatõhususele keskendudes saame me tõesti suuri summasid kokku hoida praegu aga peame kahjuks tõdema, et Euroopa ettevõtted ja Euroopa kodanikud sõltuvad üha rohkem ja rohkem Putini gaasist ja Lähis-Ida naftast. energiatõhususe tugev direktiiv aitaks meil Euroopa konkurentsivõimet suurendada, parandada meie innovatsioonivõimet ning suurendada meie võimalusi maailmaturul ja äh, lisaks äh, looks see töökohti, äh, väga palju töökohti nendele, kes töömeheriietes ringi käivad ja seda Euroopas soovitaksegi ja veel üks äh, ja see on tõesti valdkond, äh, mis äh, peaks olema Taani jaoks tähtis ja ma loodan, et Taani eesistuja on valmis selleks võitluseks, ehkki mõned ei ole sellega nõus, soovin Hellele õnne ja edu eesistumise ajaks, loodan, et saavutate konkreetsed tulemused rohelise majanduskasvu ja rohelised töökohad Euroopas. suur tänu, härra Benson, järgmisena kolleeg Jörgensen, kellel on samuti kaks ja pool minutit, palun suur tänu, äh, president, suur tänu peaminister Helles Thorning-Schmidtile äh, selge ja ambitsioonika e-, e-, eesistumise programmi eest. Need neli äh, pealkirja, vastutusrikas Euroopa, dünaamiline Euroopa, turvaline Euroopa ja dünaamiline Euroopa on õigeks teeks Euroopale praeguses maailmas ma arvan, et väga paljud eurooplased tunnevad, et Euroopa Liit on jäänud kaugeks, et Euroopa Liit on midagi ähmast, midagi, mis leiab aset Strasbourgis või Brüsselis, kuid mis ei mõjuta meie igapäevaelu. aga tegelikult see ju nii ei ole tõde on hoopis teistsugune, need otsused, mis siin kojas langetatakse, mõjutavad tõsiselt inimeste igapäevaelu nii Amsterdamis, Ateenas, Küprosel kui Kopenhaagenis vastutusrikas ja dünaamiline Euroopa tähendab seda, et tuleb luua majanduskasvu, tuleb luua töökohti, kuid äh, me peame seda tegema kokkuhoiu tingimustes äh, ja seetõttu on väga raske leida õiget tasakaalu. aga see on midagi hoopis muud, äh, härra Messerschmidt, härra Sönego, Messerschmidt rääkis suurepärasest armuloost ja äärmuslikud vasakpoolsed, äärmuslikud parempoolsed seisavad ühise rindena praegu siin kriitika äh, noolte äh, saatjatena, loomulikult äh, need on need torkavad silma, aga Euroopas on vaja ühtsust. roheline Euroopa on oluline, me, see näitab, et kriisitingimustes me ei tohiks keskkonda unustada, keskkonna nimel töötades Äh, saame me luua töökohti, saame luua majanduskasvu, äh, energiatõhususe direktiiv on siin suurepäraseks näiteks, äh, kui meie oma CO2 heitmeid vähendame kahekümne viie protsendi võrra, kui me oleme kak-, ja seda saame teha kakskümmend protsenti energiatõhusust to-, arendades, siis joome me kaks miljonit uut töökohta, kaks miljonit eurooplast, kellel täna pole tööd, saavad endale töökohad. see on ju praktiline tulemus, see toob Euroopa kodanikule lähemale, see näitab, et kui me üheskoos koos tegutseme piirideüleselt, siis on meie saavutused positiivsed. samuti võitlus äh, piiriülese terrorismi ja kuritegevuse vastu, see tekitab ebakindlust kodanike hulgas ja meie ühistöö äh, aitab äh, seda ebakindlust kaotada kahe jalaga maas ambitsioonikas, samas ambitsioonikas eesistumise programm, programm soovin teile edu! härra Jürgenson, Äh, teil on äh, samuti esitatud sinine kaart äh, härra Dartmouth. kas te olete nõus vastu võtma selle küsimuse, kui jah, siis väga kena, Earl of Dartmouth. härra Jürgenson, kas teil on kunagi pähe tulnud, et Euroopa Komisjoni poliitikad loovad sellist Euroopat, mida tabab massiline tööpuudus? kas härra Dartmouthile on kunagi pähe tulnud, et Euroopa Komisjon ei tee poliitikaid, vaid ettepanekuid, meie teeme siin poliitikat ja Euroopa Ülemkogu eesistuja on selle protsessi üks osa. mina arvan, et kui me teeme nii, nagu Taani eesistujana ette on näinud, ehk teisisõnu panustame majanduskasvule, sellisele kasvule, mis oleks jätkusuutlik nii majanduslikus, aga ka sotsiaalses mõttes, siis see mõõdet, muud-, muudaks tavalise inimese elus nii mõndagi, aitäh! Grazie, bene, proseguiamo. Äh, suur tänu, järgmisena sõna härra Roodele, kaks minutit, palun. Madam Prime Minister well proua peaminister, tere tulemast kohta, kust kõik teie jaoks alguse sai lubage mul pöörduda peaministri poole inglise keeles, sellepärast et ma tahaksin talle tunnustust avaldada ja tema valitsusele. ja kui ma viimati Vivian Redikut siin kiitsin, tõlgiti see hoopis kriitikaks ja ma ei taha tekitada mingisuguseid ehm, segadusi siin selles oma kiidusõnades, sest tegelikult sõnum kogu kojale. ma tahaksin teile tunnustust avaldada kolmes küsimuses. kõigepealt, et te tõite välja oma prioriteedid meile ja olete juba jäänud, kinni pidanud nendest asjadest, mis on äh, varem ette valmistatud. Teie äh, eesistumisperioodist kujuneb sel, sellega seoses siis ambitsioonikas, aga õiglane ja te olete tõesti olnud kõigile suhtes õiglane vahendaja ja veel teie ja teie ministrid olete ära teinud oma kodused ülesanded, suur tänu selle eest ja ma olen täiesti veendunud, et te saate selle toetuse, mida me te, mida te meilt täna palusite, aga enne kui peaminister nendest, kui tal pea segi läheb nendest kidusõnadest, paar kriitilist küsimust ka. kuidas kõigepealt navigeeriksite äh, uute valitsusvaheliste lepingute miiniväljal ja, ja kuidas kavatsete vältida Euroopa laialilagunemist? teiseks, milline on äh, Taani seisukoht Tobini maksu osas? mis komisjoni viimaste arvutuste kohaselt võib äh, maksma minna umbes sada kolmkümmend tuhat äh, töökohta. ja lõpetuseks, arutelul on praegu Euroopa Komisjoni roheline raamat perede taasühendamise reglemendi osas. parlamendi president äh, härra Schulz äh, on äh, taganenud oma varasemast kriitikast kahekümne nelja aasta reegli osas, kas selles kontekstis kavatseb eesistuja tagada ka Euroopa Liidu tasandil sellest kahekümne nelja aasta reeglist, aga edu teile ja ootame parimat. suur tänu, härra Roode. Teile on ka esitatud sinine kaart ja härra Okoni on seda teinud. palun pange endale klapid pähe. palun pange endale klapid pähe, kordab härra president. kas te olete valmis vastama härra Okoni küsimusele? väga hea härra president vabandab nimelt tegemist ei olnud hoopiski mitte sinise kaardi tõstmisega, vaid hoopis sõnasooviga äh, üheminutilisteks kõnedeks, läheme edasi, äh, seega sõna proua Turunenile, üks minut. kallis peaminister, kallis Helle Tooning-Schmidt, suur aitäh äh, Roheliste poolt äh, selle suurepärase kõne eest, äh, värskendav on näha tugevat, selgete tuleviku ettekujutustega naist Euroopa liidrirollis sellises Euroopas, kus on väga palju halle tolmunud ülikondi, ma arvan, et siin on vaja sellist värsket tuulepuhangut ja sina suudad see tuulepuhang olla. kõige olulisem on see, et Taani eesistujana on seadnud endale eesmärgiks ühise Euroopa kriisi äh, lahenduse, äh, keskendutakse ka rohelise säästliku majanduskasvu uute roheliste töökohtade loomisele. seda on vaja miljonitele töö, eurooplastele, kellel äh, pole töökohti, minu enda põlvkond, Euroopa noored on need, kes kannatavad kõige rohkem ja mul on väga hea meel, et sa tõid siin välja põlvkondadevahelise kokkuleppe ja ma arvan, et Taani eesistujana võiks minna veelgi kaugemale, püüdes tagada seda, et noorte tööpuudus vähendatakse viiekümne protsendi võrra kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja meil peaks olema Euroopa äh, noortegarantii, mis tagab äh, hariduse ja töökohtade loomise. see on väga oluline meie kõigi jaoks meie jaoks on oluline ka see, et äh, kärbetest üksinda kriisi lahendamiseks ei piisa. pikalt on räägitud ainult äh, krii-, kärbetest, aga nüüd me peame oma majandusele hoo sisse puhuma, looma uusi töökohti, tagama selle, et meie kriisile pakutav lahendus oleks äh, õiglane. meie ootused teile on suured ja ma olen kindel, et Taani eesistujana tuleb, saab selle ülesandega hakkama suur tänu, proua Turunen ja kolleeg Rosbach, kaks minutit, palun. suur tänu, härra president. tere tulemast, proua peaminister Taani eesistujal on suuri väljakutseid järgneva kuue kuu jooksul ja oodatakse muuhulgas seda, et Taani oma eesistumise käigus keskendub Euro Euroopa energiatarbimise reformimisele. see on suur väljakutse, sellepärast et liikmesriikide vajadused on äärmiselt erinevad ja ma loodan, et Taani eesistujana toetab täiesti uute säästlike energiaalgatuste arendamist, sellepärast et tuulest, tuulest, päikesest ja veest lihtsalt ei piisa. Taani on asunud eesistuja toolile väga raskel ajal majandus majanduskriis on tõsine ja mõjutab Euroopa äh, rahva igapäevaelu, Euroopa rahvas kannatab juba täna tõsiselt tööpuuduse käes, me oleme seda kuulnud kõigi suust, aga tööpuudus on kõige suurem noorte hulgas. seda me saame muuta siis, kui me toetame väikeseid keskmise suurusega ettevõtteid, kellel on praegu väga raske toime tulla äh, ja nagu te ise ütlesite, on viimane aeg majanduskasvule hoog sisse lükata ma ootan, et äh, eesistuja ei kuluta äh, liigset aega lepingumuudatustele, mida äh, kodanikud ei toeta, kriisi ei tohi kasutada vabandusena Euroopa bürokraatia suurendamisele, aega tuleb kulutada konkreetsete tulemuste peale, me tahame realistlikku lähenemist, suurenenud konkurentsivõimet ja siseturu tugevdamist meie töölaual on tähtsad äh, teemad, nagu mida on maininud ka kolleegid, äh, kalanduspoliitika, põllumajanduspoliitika reform, äh, mõlemad on teemad, mille kallal tuleb täna tööd teha. ja seda ajal, kus me kannatame majandusliku puuduse kallal ja see, ja seetõttu ma arvan, et Euroopa Liit võiks töötada selle nimel, et meie parlament töötaks ühes kohas ning tuleks kärpida ka põllumajandus- ja kalandustoetusi Ehm, mõlemad valdkonnad ei ole piisavalt hästi toiminud, aga maksavad meie kodanikele suuri summasid. me peame lõpetama maksmise eh, selliste algatuste eest, mis ei saavuta soovitud tulemusi. mul on väga hea meel, et eesistuja kavatseb sihipäraselt eh, tööd teha ja loodetavasti eh, selle tulemusena Euroopa kodanikud leiavad taas usalduse oma tulevikku selle tulemusena, aitäh! suur tänu, äh, proua Rosbach. Äh, härra Murphy järgmisena üheks minutiks. suur tänu, härra president me oleme neli aastat äh, pidanud taluma väga karme kasinusplaane üle Euroopa ja tulemused on selgelt näha me oleme näinud seda, et näiteks Iirimaal, Portugalis ja Kreekas majandus ainult langeb, miljonid on vaesuses, Kreekas lapsevanemad peavad oma lastest loobuma, sest nad ei suuda nende kõhtu täita ja Euroopa Liit on aastal kaks tuhat kaksteist ka silmitsi majanduslangusega. nii peaminister kui ka härra Barroso rääkisid majanduskasvust, kuid kui me loeme tegelikult seda programmi, siis me näeme, et asi läheb samamoodi edasi nagu varem, räägime kasvust, samas rakendame kasinuskavasid ja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 Äh, tegelikult äh, räägitakse kogu aeg majandusjuhtimisest, aga tegelikult on majandusjuhtimine äh, kasinduskavade institutsionaliseerimine ja vaesuse kaelatoomine Euroopasse. see on täiesti hullumeelne, et kogu aeg tehakse ühte ja sedasama ja oodatakse, et sellest tulemused on erinevad. ja küsimus on, kas see on hullumeelsus, mida me teete või üritate lihtsalt tagada seda, et väärtpaberi, ähm, väärtpaberite omanikud saaksid tööinimeste seljas teenida tulu vastu. ja kas te olete mõelnud äh, sellele, et äh, kasinuslepingu osas võiks ka rahvahääletuse Iirimaal äh, korraldada, sellepärast et see leping läheb kaugemale kui lihtsalt kokkuhoid. kas te austate mm, Iiri rahva õigust rahvahääletusele ja kas lubate neil ilma neid taga kiusamata ja neid ähvardamata vabalt hääletada, nii nagu nad soovivad? suur tänu ja järgmisena sõna üheks minutiks proua Savelale. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργός, aitäh, proua peaminister, soovin teile kõike head järgmiseks kuueks kuuks. tahaksin teha kaks konkreetset ettepanekut, et aidata paremaks muuta seda, mis on praeguses äh, komisjoni poliitikas olemas. energia vallas võib-olla teie võiksite oma eesistumise ajal võtta ohjad enda kätte, et registreerida äh, kõik olemasolevad energiaallikad Euroopas. me peame teadma, milliseid energiaallikaid Euroopa üldse kasutada saab ja millised allikad või milliseid investeeringuid tegelikult ei ole reaalne üldse teha. me oleme rääkinud äh, foto äh,, päikesepaneelide ülespanemisest riikides, kus ei ole päikesepaistet või, või on seda väga vähe. teine asi puudutab tööhõivet. eile äh, Äh, kirjutas Wall Street Journal ähm,. Ähm, ajude väljavoolust Euroopas, Euroopast lahkuvatest äh, massidest, me peame jälgima seda, kuidas muutub Euroopa Liidu enda olukord, nii et need kaks ettepanekut, mis puudutavad energiat ja tööhõivet. suur aitäh, proua Savella Äh, härra Kles, suur aitäh, äh, peaminister, loodetavasti olete teadlikud sellest, et Euroopa kodanike ootused on väga kõrged äh, Taani eesistumise suhtes. Teie riik on riik, kes on astunud väga julgeid samme, vajalikke samme selleks, et piirata immigratsiooniga seonduvaid probleeme. see ei ole alati äh, kuigi soojalt vastu võetud teistes liikmesmaades. Teie riik tänu sellele, et äh, oli karikatuuriskandaal, tegi väga olulise sammu, kaitstes sõnavabadust, sõnavabadust äh, ka äh, islami äh, vaenu vastu te kaitsete ka liikmed, loodetavasti kaitsete ka liikmesmaade õigusi arendada oma poliitikaid, mis puudutab immigratsiooni ja varjupaika. tänu sellele, et puudub igasugune kontroll eh, Euroopa välispiiridel, on meil Schengeni kriis ja Euroopa kriis, aitäh! aitäh, kolleeg! härra Langen, poolteist minutit. aitäh, härra president! tahaksin õnnitleda peaministrit Euroopa sõbraliku programmi eest see on midagi täiesti uut, uudne ja püüame seda toetada nii palju, kui vähegi saame. mitte ainult konkreetsete meetmete elluviimisel, finantseeskirjade äh, äh, elluviimisel, aga ka valitsustevahelise meetodi elluviimisel, mis ei peaks olema edukas, see peaks olema äh, ühenduse meede see peaks olema see, kuidas me poliitikaid praktikasse viime. me toetame proua teid nende meetmete elluviimisel ja ma tahaksin lisada veel ühte asja. püüdke tuua Taani äh, välja euroskeptikute pesast, teil on see, see on oluline mitte ainult euro stabiilsumiseks, äh, euro stabiliseerimiseks, aga te peate astuma ise aktiivsemalt Euroopa ja euro poole teie programmi meie toetame, aga ma olen väga tihti lugenud mõningates teie varasemates sõnavõtus, võttudes, et te tahate main-, äh, astuda sammu Türgi poole. täna te seda ei maininud, proua. palun tehke meile see teene. kuus kuud on teil eesistumisaega, püüdke veenda Türgit, et nad peaksid loobuma oma blokaadist järgmise eesistujamaa Küprose suhtes, see oleks väga selgeks märgiks. kui Türgi soovib jätkuvalt blokeerida äh, Küprost, siis teie kuuekuulise eesistumise aja lõpus võib teil olla olukord äh,, võib olla olukord, kus te oma koduseid töid pole siiski korralikult ära teinud, aga meie seisame teie sel-, selja taga, aitäh! aitäh, lugu-, härra Langen! härra Claude Mores, üks minut peaminister, jälle tere tulemast! tere tulemast sellesse kotta ja kõigepealt tahaksin öelda, et kuigi majanduskriis tere, tere tulemast, Helen, ma olen aastaid sinu kõrval komisjonis istunud ja ma olen sama otsusekindel kui sina. sa oled loomulikult öelnud, et majanduskriis on hädavajalik, aga sina ja sinu meeskond Äh, tulite siia majja väga varakult, väga organiseeritult, selleks, et tegeleda väärtuste küsimusega, selleks, et tegeleda justiits- ja siseasjadega, te ei ole ähm, tagasi põrganud nende delikaatsete ja raskete teemade lahendamisel. kõikidel meie riikidel on olnud probleeme nende teemadega, aga teie selle asemel, et silmi kinni pigistada, olete tegelenud sellega, mis on seadusandlikud ähm, ehitusplokid. ja palun säilitage oma tähelepanu sellel ka siis, kui olete eesistujamaa, äh, hoidke silm peal Schengeni äh, küsimustel, mis on ju tegelikult meie põhiväärtusi, äh, ühisel varjupaigapaketil, need nagu näiteks ka asüüli- ja migratsioonipakett, hoidke silm selle peale, me tõesti ootame, et teie liiguksite eesistumise ajal kõvasti edasi sellega. mis puudutab Ungarit, siis me loomulikult ootame, et eesistujamaa sellega tegeleb, sest me oleme väärtuste ühendus, ühendus, kes soovib lahendada majanduskriisi, mis loomulikult on ju kõige aluseks, aitäh! suur aitäh, härra Mures, härra Lambsdorff, teil on sõna. proua peaminister. Sie haben, nachdem Sie eine Blue Card ja meil on sinine kaart siin, jah. vabandage. Eh, onorevole Moraes vuole ricevere härra Moraes, olete te valmis? okei okay, eh,, se l'onorevole Moraes è d'accordo facciamo no nii siis, härra Moraes, kas te olete nõus vastama teisele küsimusele erandina. jah, palun, palun. aitäh. härra Moraes, te ütlesite, et meie tahame, et Taani eesistumise ajal tegeleks Ungari probleemiga, äh, tegeleks sellega tulemuslikult ja kiiresti ja nii edasi. kes see täpselt meie on, härra Moraes? kui suur protsent teie valijaskonnast teie arvates tahaks näha, et eesistujamaa tegeleks Ungari küsimusega praegu, kui on Euroopas niivõrd sügav kriis ja tööhõive on, äh, tööpuudus on niivõrd suur, vaesus on nii suur, kui suur protsent Euroopa valijaskonnast teie arvates tahab, et meie tegeleksime äh, Ungari kohtunike pensionile minemise vanusega? tänan. To härra Moraes. see, mis ma ütlesin, on see, et majanduskriis on loomulikult ülioluline Euroopa kodanikele ja Taani eesistujamaana pöörab sellele tähelepanu. võib-olla ma ei oleks pidanud mainima Ungarit ja mul on äh, selline küsimus Ungari kohta, küsimus on väärtustes. eesistujamaa peab koos selle parlamendiga äh,, komisjoni ja nõukoguga osalema selles, et lahendada küsimusi, mis on murettekitavad, jah, minu riigis ja mujal riikides, mis puudutab põhiväärtusi, küsimus ei ole Ungari rahvast, küsimus on Ungari valitsuse poliitikas või ükskõik millise riigi valitsuses, eh, valitsuse eh, sammudes, eh, kui nad püüavad muuta põhiväärtusi, see on asi, millest me oleme väga-väga huvitatud, aga loomulikult see ei ole primaarne võrreldes majanduskriisi küsimusega, aitäh! niisiis, järgmine kõneleja, kaks minutit. suur aitäh, härra president, ma püüan uuesti. kõigepealt ma tahaksin teid tänada. kohe peale seda, kui valitsus äh, ametisse astus, otsustasite teie, et te kehtestate, taastate piirikontrolli Taani ja Saksamaa, Taani ja Rootsi vahel ja minu arvates see on väga hea Euroopa kodanikele ja Euroopa kodanikele, et need piirikontrollid ära kadusid, väga hea. teine asi, mida ma tahaksin välja tulla äh,, härra Langeniga sellega äh,, selles nõus olema, palun toetage ühenduse meetodeid, me oleme näinud, mis saab siis, kui me räägime valitsuste vahelistest kokkuleppest, mis sellest, mis toimus üheksateistkümnendal sajandil. härra Sarkozy rääkis sellest, see on uus intergovernmentalism äh, ja ma arvan, et see on kindlasti halvem kui ühenduse meetod, küll aga on üks punkt, mis on oluline teie eesistumise aja prioriteetides, te ütlete, et te tahate et Euroopat esindaks väljaspoole üks inimene ja minu arvates see on väga hea võimalus kasutada seda äh, äh, eesistumise aega, tegeleda Euroopa kaitsepoliitikaga. ja ma oleksin teile väga tänulik, kui te seda võimalust kasutaksite. minu viimane seisukoht on see, et minu fraktsioon koos Rohelistega tsiteerivad äh, artiklit seitse, Ungari vastane protseduur, nõukogu peab täitma neid soovitusi, mis seitsmendas artiklis välja toodud on võtke oma ülesannetesse ka see, et te saate nõukogu enamuse oma selja taha. aitäh! suur aitäh, härra Turmas, üks minut uh,. lugupeetud peaminister, tulemused, mitte kavatsused, see on minugi poliitiline uh, eesmärk ja aitäh selle eest energiatõhususe direktiivi raportöörina püüan äh, äh, viia parlament, äh, parlamenti sellisesse olukorda, kus me tegelikult selle teemaga tegeleksime. tänasel päeval on hädavajalik saada lühiajalisi investeeringuid ühte konkreetsesse valdkonda ja see on Euroopa Investeeringute Pank. kaks tuhat kaheksa otsustasid kakskümmend kaheksa riigipead, et kahe tuhande üheksandal aastal EIB äh, laenu andmise võimet suurendatakse viiekümne kaheksandast miljonist kaheksakümne miljonit ehk siis kakskümmend viis äh, miljonit äh, rohkem investeeringuid teistesse asjadesse, võlakirjadesse, aktsiatesse, selleks et päästa Euroopa autotööstus. täna on krediidikriis samasugune. Euroopa Investeeringute Panga laenu andmisvõime on vähendat-, äh, vähenenud kuuekümne miljonini. miks me siis vähendame kahekümne miljoni võrra Euroopa investeeringu, äh, investeerimispanga laenu andmisvõimet, miks EIB ei, ei kasuta seda, mida härra Draghi on andnud äh, erapankadele? erapangad annavad viissada miljardit ühe protsendiga ja nad deponeerivad selle Euroopa Keskpankasse äh,, panka, aga mitte ei investeeri seda reaalmajandusse. miks siis Euroopa Investeerimispank ei ole suuteline laenama välja ühe protsendiga kaheksakümmend miljardit äh, Euroopa majandusse, kas see ei ole kõige kiirem investeerimisstiimul, mida me võiksime oma majanduse turgutamiseks anda, aitäh? härra Pitta, teil on sõna, palun. Euroopa eh, praegusel hetkel näeb, et taskud on tühjad ja mm, eh, praegu eesistujana Taani on öelnud, et me peaksime usaldama komisjoni programme. meil eh, on probleem viiesaja miljoni kodaniku ees praegusel hetkel Taani peaks olema eh, euro järelevalve korraldaja, aga mina küll ei näe, kuidas tänasel päeval on võimalik Euroopa Liidu laiendada, kuidas seda võib pidada prioriteediks, räägitakse ju laienemisest Balkani suunas. meil on vaja integreerida neid maid, aga seal valitseb korruptsioon ja kuritegevus. ja Eh, räägitakse ka, et eh, Euroop-, et Türgi peaks saama Euroopa Liidu liikmeks, aga Türgi on küll Euroopast väga kaugel. Eh, Taani eesistujana peaks päästma Euroopat, mitte ainult Eurotsooni, sellepärast et te pole kunagi Eurot usaldanud, te ise ei ole ju Euroliikmed. suur tänu. nüüd proua Sinclair, üks minut proua peaminister, praegusel hetkel demokraatlik eh, legitiimsus on Euroopa Liidus löögi all. me oleme näinud viimastel kuudel, kuidas eh, valitud liidreid sunnitakse kohalt eh, lahkuma ja kuidas eh, Saksamaa ja mm, eh, Prantsusmaa väänab terve Euroopa käsi räägitakse uuest lepingust, mis peaks hõlmama kõiki kakskümmend seitset maad, nii palju siis demokraatiast. inimesed terves Euroopas on asunud mässuteele. Teie te saite praegu eesistujamaaks väga olulisel ajal, kui eh, küsimuse all on e-, euro tulevik teil on vaja eh, juhtida eh, eurot tugevalt, aga kuidas te saaksite päästa eurotsooni, kui teie ei, koo, ei kuulu sel eurotsooni ise? Eh, kui Ühendkuningriik jääb välja eurotsoonist, proua Sinclairi katkestatakse. järgmisena härra Mauro suur tänu, proua peaminister. selles programmis on näha, et eh, Taani on seadnud endale eh, eesmärgiks jõuda vastutustundeni Euroopa majanduses meil on vaja tõepoolest vastutustundlikumat Euroopat, see on Euroopa, mis mõistab neid riske, mis nende ees seisavad. küsimuse all ei ole praegu mitte e, euro, see ei ole mitte ohus, vaid ohus on üldse kogu juhtimissüsteem, meil on vaja niisugust poliitilisi liidreid, mm, kes tegutsevad, sest praegusel hetkel on meil liidrid, kes ei paista üldse midagi tegevat on vaja tuge Euroopa kolossile Euro-, Poola eesistujana eh, tõi välja oma prioriteedid, kuid praegusel hetkel on need löögi alla sattunud. Eh, selleks, et seista vastu ohtudele, eh, mis lähevad kaugemale meie kõige võimsamast kujutlusvõimsest, on meil vaja ühtekuuluvust, ainult niimoodi usaldavad meid meie kodanikud ja terve maailm ma õnnitlen teid ja ma soovin teile tõepoolest edu teie tegevuses. Teil seisavad ees väga tõsised võitlused, te rääkisite, et te e, võitlete ka parlamendi õiguste eest, te räägite sellest, et on vaja ehitada Euroopat. aitäh! suur tänu, härra Maolo, nüüd e, proua Estrela, üks minut. E, suur tänu tere tulemast, proua peaminister Euroopa on jagunenud kaheks. ühed riigid, kes saab laenu kõrgete intressimääradega ja teised, kus eh, on madalad intressimäärad, väga palju on isekust, kuhu on jäänud solidaarsus. mina olen raportöör, kes vastutab eh, emaduspuhkuse eh, direktiivi ja see võeti oktoobris eh, kaks tuhat üksteist vastu parlamendis ja vaatamata Poola eesistuja jõupingutustele ei ole nõukogu vastanud meie ettepanekule meie tahaksime eh, arutada seda teemat nõukoguga, eh, komisjoniga selleks, et jõuda lahenduseni, mis vastab vajadustele ja reaalsusele. ja loomulikult peab see sobima kokku ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga. teema on äärmiselt oluline kuna Euroopal on ees tõsised demograafilised probleemid, see eh, seab kahtluse alla kogu sotsiaalkindlustussüsteemi ja me loodame, et selle teemaga jõutakse lõpuni Taani eesistumise ajal. härra Stadler, ma tegelikult ei tahaks tulla tagasi mm, härra Mauro kommentaaride juurde, aga tegelikult mina ei ole nõus sellega, kuidas teie räägite Ungarist, mitte ainult siin. praegusel hetkel eh, toimuvad mitmesugused eh, manöövrid. mulle tegelikult tuletab see meelde seda, kuidas eh, Euroopa Liit tegutses Austria vastu mõne aastate eest, see oli täiesti häbiväärne Need kommentaarid, mida te praegu siin esitate, on täiesti valed sellepärast et meie juhid on valitud suurte häälte enamusega e, eesistujana töötas Ungari partnerina mitte ainult Euroopa Liidule, vaid ka NATO-le. niimoodi ei tohi eh, käituda eh, Ungariga ja kogu see närvilisus, kogu see hüsteeria, mis praegu on sotsialistide hulgas, on äärmiselt halb. Te äh, eksite, kõnelejad katkestatakse ja sõna antakse järgmisele kõnelejale härra komisjoni president, kõigepealt finants- ja majandusküsimused, ütlesite, proua peaminister, et Taani ei kavatse ette näha Eurotsooniga liitumist, kas te ka saate meile kinnitada seda, et tuletisinstrumentide alane seadusandlus ja kaks direktiivi, mis puudutavad kasvupakti äh, Äh, muutmist võetakse kiiresti vastu. enamus, poliitiline enamus äh, praegu toetab finantstehingumaksu. kas te võiksite meile palun väga selgelt välja öelda, milline on teie poliitiline seisukoht selles küsimuses? tahaksin pöörata teie tähelepanu ka kaubanduspoliitikale nõukogu on see, kes annab komisjonile mandaadi Euroopa nimel läbirääkimisi pidada, see küsimus on Euroopa pühendust, ühe öö, pädevuses ja meil on parlamendina õigus üle vaadata kaubanduslepingud. ma tahaksin, et öö, oleks tagatud see, et me ei oleks naiivsed ja oleks vastastikuse tingimus täidetud Mercosuri osas, näiteks on teie eesistumisaja lõpus tulemas olulised lepingud, olge palun ettevaatlikud. Kas Äh, ülemkogu osas ma teeksin ettepaneku, et äh, oleks üks majanduskasvule pühendatud äh, nõukogu kokku kutsutud president Schulz tahab, et teda kutsutakse ülemkogu kohtumistele, kas te olete nõus kõigepealt sellega, et meie president Euroopa Ülemkogu kohtumistel on kohal ja kas olete nõus sellega, et korraldatakse ainult kasvule pühindat-, pühendatud nõukogu, mu kõneaeg on läbi. suur tänu, härra Odi ja sõna saab Katalin Ivan, järgmisena, kellel on üks minut. doamna prim-ministru, toate objektiivile dumneavoastră ambițioase și curajoase proua peaminister me tervitame teid siin, me tervitame teie eesmärke, aga need ei ole üldse päevakohased, e, kui e, me räägime ainult e, Ungarist ja Rumeeniast, demokraatiavastasest liikumisest seal, palun olgem ettevaatlikud, meie ei tohi oma liikmete õigusi jalge alla tallata. mulle tundub, et need tuleb siiski äh, arutada seda, kas äh, selliseid liidreid, kes praegu võimul on, võivad saada ka diktaatoriteks. me, me arvame, et äh, Euroopal on tulevik ainult siis, kui demokraatia jääb kehtima, meil on vaja, et demokraatia valitseks kõiges kahekümne seitsmes liikmesriigis. suur tänu, härra Ivan. ja nüüd järgmine kõneleja. suur tänu, president Eh, ma eh, õnnitlen teid ametisse valimise puhul. Eh, proua peaminister, need otsused, mis võeti vastu viimasel ülemkogul, ma loodan, et nende puhul saavad sõnad tegudeks ja et see kõik juhtub niipea kui võimalik. meil on vaja saata välja väga selge sõnum turgudele. turud on siiani vastu võetud meetmeid tervitanud, kuid mulle tundub, et et mm, meil on vaja niisugust eh, koostööaltist suhtumist nende poolt, meil on vaja säilitada ja tugevdada oma lähenemist, mis on suunatud eh, nii eh, kärbetele kui ka kasvule, see peab olema seotud teiste meetmetega, mis eh, toob juurde töökohti, sest ainult kärped ja ainult kokkuhoid meid kusagile ei vii. meil on vaja mm, viia ellu reforme, mitte ainult rääkida reformidest. Hispaania on tõestanud, et ta on täiesti nõus niisuguste mõtetega ja sellepärast me toetame struktuurireforme, mida liikmesriigid peavad ellu viima mis puudutab eh, eh, Euroopa Keskpanka, siis eh, see on teinud julgeid otsuseid, kuid nad peavad näitama ka, et nad on väga aktiivselt hõlmatud ka teistel turgudel. samuti on vaja luua ühised finantsmehhanismid, me oleme neid juba pikaldaselt arutanud. suur tänu, nüüd proua Jaakonsaari peaminister, mikrofon palun. paljude uuringute kohaselt elavad Taanis äh,, sekkub härra president, proua Jaagonsaari, pange palun oma mikrofon sisse. minu äh, Taani kolleeg aitas mind nüüd välja selle mikrofoniga, ütleb proua Jaagonsaari jah, nagu ma ütlesin, siis äh, uuringute kohaselt elavad Taanis maailma kõige õnnelikumad inimesed ja oleks väga kena, kui eesistumise ajal õnnestuks teil äh, natukenegi seda õnne tuua ka meie äh, nii pettunud Euroopasse Äh, eesistujad seavad endale tihti nii palju prioriteete, et lõpuks ei ole prioriteet enam miski ja see puudutab ka Euroopa Liidu nii-öelda äh, ühele või teemale, teisele teemale pühendatud aastaid, üldiselt need lihtsalt kaovad ära. praegu on äh, Euroopas käivitunud siis aktiivse vananemise aasta, see on tööturge arvestades väga oluline, see on majanduse jaoks oluline, puudutab muidugi ennekõike inimesi, väärikust, aga siiski ka majanduse jaoks oluline küsimus, sest et on ju ometigi nii, et äh, äh, nii-öelda vanuseline rassism on äh, tõusuteel igal pool Euroopas ja tänu sellele, et majandus on languses. kuigi meie seas on väga palju aktiivseid eakamaid inimesi, Helmut Schmidt ja Jacques Delors äh, on meile eeskujuks, olgu nad ka teile eeskujuks ja olgu see teile prioriteediks. proua Kalbelts, palun Teil on poolteist minutit, palun. Äh, suur tänu, äh, proua president äh, proua peaminister, te võtate üle juhtimisrolli Euroopa Liidus väga raskel hetkel, mm, kuid te, teil on väga konkreetseid ettepanekuid olnud. kuid pöörduksin ühe sotsiaaldemokraatide ettepaneku juurde, kui te seate Ungari küsimuse oma priori-, peamiseks prioriteediks, siis teid edu ei saada. Ungari eesistujana omal ajal seadis endale väga selge eesmärgi, nimelt ähm, nad tahtsid koondada Euroopa jõud äh, majanduse mõttes äh, majanduse teenimiseks ja teil on nüüd võimalus kogu see protsess käivitada. mina olen Ungarist pärit äh, parlamendisaadik ja ma tean, mida tähendab Euroopa ühtse poliitika eest töötamine. Te soovite käia mm, ka seda teed, et majandusjuhtimise paketid käivituksid, aga sellele tuleb ka läheneda mõistlikult. tuleb tunnustust avaldada kõikidele jõupingutustele ja mitte keskenduda ainult arvudele. ma paluksin teilt äh, liikmesriikidele jätta nende sõltumatus äh, ja vaadake liikmesriike siiski üksikult, tuleb kiita neid, kes äh, äh, on saavutanud suuri tulemusi ja teisi tuleb tagant tõugata ja aidata. soovin teile aga edu järgmiseks poolaastaks ja järgmisena saab sõna proua Kurmai, kellel on üks minut. suur tänu, kallis Martin, mul on väga hea meel, et sa istud Eh, presidendi toolil ja lisaks sellele veel ka sotsialistidest peaminister täna saalis. Hele, edu sulle, sa oled tugev naine ja ma olen veendunud, et eh, sa oled sa saad olema edukas ja väikesed riigid teatavasti öeldakse, saavutavad imesid, loodame. Teie prioriteedid on äh, keerulised prioriteedid, miks? kõigepealt tuleb äh, säilitada Euroopa ühtsus, kui Eurotsooni kriis üritab meid äh, puruks rebida, me peame äärmusluse ja euroskeptikute vastu pidevalt võitlema ja ma tahan rõhutada seda, et kodanikud ei ole rahul tänase Euroopa Liiduga. me peame hakkama rakendama ka majandusjuhtimise paketti, meil on praegu väga tõsine tõsiseid probleeme mõnedes liikmesriikides demokraatlike põhimõtetega, ühes ka sellises, mida mina tunnen väga hästi aga meil on väga selge eesistuja programm, see on vastutustundliku ja ökosõbraliku Euroopa programm ja olete tõstnud esile ka noorte küsimuse, see on väga teretulnud. ma olen täiesti veendunud, et eesistuja saab oma tööga hakkama, suudab tagada selle, et ühtseid Euroopa väärtusi kaitstakse igale pool. ja lõpuks ometigi on meil eesistujaks naine, sotsiaaldemokraatlik naine, pädev naine, suur tänu solidaarsusest, võetakse ära mikrofon proua Kurmalt järgmisena saab sõna härra Kaaras, kellel on poolteist minutit ja muuseas õnnitlused, et olete aseesimeheks valitud. suur tänu, härra president! ja suur tänu selle sooja tervitussõna eest ja tõesti, ma loodan, et me suudame üheskoos hästi töötada. härra Kaaras valiti asepresidendiks, teid vabandab me tahame luua äh, vastutustundlikku Euroopa, me tahame sellist Euroopat, mis oleks demokraatlik ja demokraatlik Euroopa tähendab ju seda, et Euroopa Parlament peab olema kaasatud absoluutselt kõikidel tasanditel kogu otsustuslangetusprotsessis. ilma Euroopa Parlamendita eh, Taani eesistumise ajal ei suudeta ilmselt midagi saavutada. ja teiseks, eh, me peame tagama selle, et eh, Euroopa oleks vastutustundlik, meil on vaja sellist Euroopat, mis on ühtne ka tulevikus võib-olla on isegi see hea, et Taani ei kuulu euroalasse, sellepärast et praegu tehakse suuri jõupingutusi mõnedes äh, paikades, et äh, eristada Eurotsoon ülejäänud Euroopa Liidust, aga otsuseid tuleb langetada siiski ühiselt, me peame tagama selle, et me liigume majanduslikust ja sotsiaalsest liidust edasi poliitilisse liitu. ja veel üks prioriteet, millele te viitasite, Äh, finantsturgude reguleerimine. ma tõesti loodan, et koostöös Euroopa Parlamendiga õnnestub meil üheskoos äh, kiiresti võtta vastu vajalikud otsused selleks, et äh, suurendada maksejõulisust turgudel ja lahendada likviidsusprobleemid ja et Euroopa Liidu vahendid suureneksid ja me saame seda saavutada ainult koostöös. mikrofon presidendile, palun sõna saab härra Ökmark. Äh, härra president, õnnitlused! peaminister, äh, rootslasena on äh, väga lihtne nõustuda Taani pri-, prioriteetidega, tunda uhkust selle üle, mis siis, et nad on natukene sotsiaaldemokraatlikku värvi, aga oluline on minu meelest tõesti see, et me mõistaksime seda, milliste suurte väljakutsetega tegelikult silmitsi taanlased praegu on. Euroopa on silmitsi lõhedega sellepärast et me ei ole suutnud leida sobivat protsessi finantsstabiilsuse saavutamiseks. ja praegusel ajal on ülioluline, et eesistujal oleks võimalus võtta vastu kõik need sammud, mis on vaja võtta selleks, et hoolitseda kogu Euroopa Liidu eest ja et siduda liikmesriigid teineteisega siseturu uue laine, reformide laine käivitamine on üks äh, kõige olulisemaid moodusi, kuidas äh, Euroopat ühendada ja kuidas taas saavutada majanduslik tugevus ja dünaamilisus ja ma loodan, et see jääb Taani eesistumise aja peamiseks prioriteediks. suur tänu ja lõpetuseks saab sõna härra Kaarinš. Teil on sõna üheks minutiks, palun. Äh, suur tänu, härra president kallid kolleegid. järgmine eesistuja on tõesti silmitsi väga tõsiste probleemidega. eurokriis, mitmeaastane finantsraamistik, kuid kõiges selles ei tohiks minu meelest kahe silma vahele jätta ka energiasektorit, mis geopoliitiliselt järjest olulisemaks on tõusmas. ja eriti tuleks minu meelest äh, pingutada ühtse Euroopa energiapoliitika jaluleseadmise nimel. meil on äh, paigas seaduse sõnas äh, praegu see, et energiatarne on energia tootmisest eraldatud, kuid me samas teame, et on liikmesriike, kes sõlmivad kokkuleppe kolmandate riikidega, kes annavad äh, neile võimaluse kasutada oma taristut, äh, see läheb tegelikult vastu Euroopa konkurentsinõuetele. ma kutsuksin jõuliselt üles ähm, Taanit eesistujana tagama selle, et ähm, tänased reeglid ka rakendatakse ja rakendatakse mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka kolmandas riikides ja nüüd ähm, vaba mikrofon, ütleb härra president, kakskümmend kaheksa sõnasoovi on esitatud ja neid kahjuks kõiki ei saa lubada. meil on praegu aega umbes viieks sõnavõtuks ma teeksin ettepaneku, et äh, saavutataks võrdsus meeste, naiste ja fraktsioonide vahel ja seda võrdsust äh, silmas pidades saab sõna kõigepealt härra Gargani. härra president, ma pean tunnistama, et eile ja ka täna on äh, meie ees olnud kolm tüüpi kõnesid, kõik on täis lootust, kolm kõnet, kolm strateegiat. Äh, peaministrile tahaksin öelda, et teie kõnes oli paar väga olulist asja, Taani järgib Euroopa äh, saatust, see ei ole lihtsalt tühi sõnakõlks see tegelikult on teile suuna andev moto viima Euroopat selles suunas, kuhu on vaja viia. ühenduse meetod peab äh, jääma kõige olulisemaks, aga me oleme väga raskes olukorras, ma ei räägi siin retooriliselt. me näeme seda, et meie arenguprotsessis, ühenduse arengus on tekkinud äh, paus. ja et ähm, tõsile, esile on kerkinud väga tõsiselt aluslepingute muutmine läbi valitsustevahelise kokkuleppe, see tooks endaga kaasa väga-väga tõsiseid raskuseid. me ei äh, näe, et Euroopa äh, üldse saaks areneda ilma äh, ühenduse meetodita. väga suur tänu, järgmisena saab sõna proua Gomes, eelmisel reedel, kolmeteistkümnendal reedel ütles Standards and Poor turgudele ja eurooplastele, et Euroopa Liidud on olnud vastutustundetud. see ei lõpeta iga spekulatsiooni eurotsooni osas. Eh, sotsiaaldemokraadid on rõhutanud seda, et europrobleemid ja finantsprobleemid on tekkinud just nimelt euro eh, põhituumariikide ja perifeersete riikide konkurentsivõime erinevuste tõttu. solidaarsus on olnud siin lihtsalt üks tühi paljas sõna. reitinguagentuurid ei ole nõus progressiivse vasakpo-, on nüüd nõustunud progressiiv-, eh, progressiivsete sotsialistidega, kes ütlevad, et kasinusplaanid näiteks nagu Merkeli parempoolne valitsus ei too lahendust lahendust, see hoopis äh, toob inimesed tänavatele finantstehingute maks on tõesti äh, suurepärane äh, meede, aga sellest ei piisa, me peame kindlasti liikuma eelarvete harmoneerimise suunas, vaadake näiteks Portugali. üheksateist kahekümnest äh, peamisest börsiettevõttest on oma peakorteri üle viinud Luksemburgi või Hollandisse, mitte selleks, et vältida makse, vaid sellepärast, et oma investeeringuid hoida teistel turgudel, kuidas nad saaksid üldse praeguses eelarve džunglis Euroopa Liidus konkureerida proua Latford järgmisena, palun suur tänu, härra president, ma tahaksin kõigepealt äh, tunnustada seda, et Taani eesistujana kroonilistele haigustele ja eriti diabeedile on eritähelepanu pööranud ja äh, dia-, diabeedi Äh, töögrupi aseesinaine Schademölder on ilmselt selleks veennud. Äh, diabeet äh, ei ole enam tiksuv pomm, see pomm on plahvatanud, kümme protsenti inimesi on suhkruhaiged, see on to-, to-, tohutult kallis meie tervishoiusüsteemile, nii et Taani Euroopa eesistujana palun tagage see, et võetaks vastu vastavasisuline strateegia sellega võitlemiseks ja ma nüüd tahaksin peaministrilt vastust küsimusele, mille esitas minu esimees Kiefer Hofstadt, mida on on teinud nõukogu selleks, et Ungari korrale kutsuda. tegemist on juriidilise ja põhiseadusliku kriisiga Ungaris, see on tõsiline oht Euroopa liberaaldemokraatlikele väärtustele. ma loodan, et ükskord tuleb ka muutused sellesse nõukogu tavapärasesse diplomaatilisse klubi, kus teineteiselt midagi ei nõuta, sellepärast et arvestatakse sellega, et et käsi peseb kätt seal, härra Pietrovski, palun panie przewodniczący pani premier szanowni państwo! juhataja mu daamid ja härrad taani on järjekordne riik kes võtab euroopa äh, äh, ülemkogu juhtimise üle lootuses et me juhitakse meid välja kriisist ja majanduskasvu selleks on vaid kuus kuud tuletagem meelde et samasugused prioriteedid olid ka belgial ja poolal kui nemad eesistujaks hakkasid. kõik Euroopa kodanikud on huvitatud sel-, sellest, et need eesmärgid täituksid. kuid kui vaatame ikka suuremaid ja ikka uuemaid majandusprobleeme, võime olla enam-vähem kindlad, et järgmine eesistuja peab endale samasuguse prioriteedi võtma. Taani eesistujana tegeleb ka eelarvega järgmiseks eelarveperioodiks, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, seetõttu on meil vaja raha, et äh, toetada uute liikmesmaade arengut. mis puudutab ökoloogilist Euroopat, siis Taani toetab küll jätkusuutlikku kasvu, kuid samal ajal tahab ta tähelepanu pöörata ka kliimapaketile. kolleeg Salafrancos, suur aitäh, president, proua peaminister, soovin Taanile eesistumise ajaks edu kuuekuuline Euroopa eesistumise äh, roteeruv rotatsioon sümboliseerib Euroopa Liidu demokraatlikku iseloomu, kuid see ei võimalda eriti palju mänguruumi selleks, et kuidagi olukorrale mõju avaldada. Taani eesistumise kuus kuud langevad kokku Euroopale ja kodanikele olulise ajaga. on väga selge, et Euroopa institutsioonid saavad e-, e-, Euroopa institutsioonid vahetatakse välja direktoraadiga. loodame, et uus parlamendi president härra Schulz, kes eile ametisse valiti, keerab selle olukorra, e-, pöörab selle suuna öö, ikkagi mujale. Te pooldate, pooldate Euroopa poliitikat, Itaalia ja teised lä-, lõunapoolsed riigid tulevad siia järgi. meil on oht, et val-, äh, võlg läheb suuremaks, majanduslangus tugevamaks ja me leiame ennast päris karmis olukorras. palun, töötage kõvasti selleks, et olukorda äh, parandada. proua Harkin, suur aitäh! aitäh, peaminister Auken okay.. on vaid üks asi, mida tahaksin äh, peaministrilt küsida. see puudutab artiklit nelikümmend üks hardast ja heast, see puudutab head juhtimistava. see on asi, millega peavad toime tulema kodanikud ja see on tähtis ka meie, meile institutsioonidele. aga kui me tegelikult ei saa paika seadusandlust, mis puudutab häid juhtimistavasid, siis komisjon seda omapäi ära ei lahenda, me teame seda kõik. seetõttu on vaja eesistujamaa väikest tõuget riigilt, kes on kodanike osalus äh, ja transparentsuse ammu juba prioriteediks seadnud ehk artikkel nelikümmend üks tuleb siia sisse tuua ja ma loodan, et see on ka võimalik, niisiis ma väga loodan, väga palun teil seda teha. see ei ole nii ahvatlev kui teised teemad, aga see on äh, samavõrd oluline. aitäh, härra Oken ja suur tänu, proua, härra president ja õnnitlused teile. majandus- ja finantskriis, millega me oleme silmitsi, tähendab seda, et töökohtade loomine peab, proua peaminister, meie jaoks olema peamine prioriteet. Euroopa Liidus on kakskümmend kolm miljonit ettevõtet ja kakskümmend kolm miljonit töötut, loomulikult äh, olukord on väga kahetsusväärne, kuid me peame siiski koostööd tegema selleks, et äh, Ehm, ettevõtjad ole, et inimesed oleks valmis ettevõtluseks. ma tahaksin siinkohal eh, tervitada Euroopa Komisjoni ettepanekut eh, sotsiaalse ettevõtluse osas, see on äh, sektor, mis, mis, mille käive on kuskil sada miljardit eurot Euroopa Liidus ja annab ehm, seitse koma viis protsenti töökohtadest. Ehm, härra Barroso see ettepanek on täiesti õigesti ajastatud, kuid ambitsioonikas ja ma loodan, et proua peaminister, üheskoos jõuame me teie Äh, eesistumise ajal selle vastuvõtmiseni ja, ja suur tänu. suur tänu, proua Okoni ja härra Taerden saab järgmisena sõna. Merci, president. Madame le premier suur tänu, härra president, proua peaminister, suur tänu teie programmi tutvustamise eest. viimase poolas, viimasel poolaastal esitasime raporti vaesuse väljajuurimise kohta. me kõik teame seda, et olukord vaesuse osas tänu kasinuskavadele ainult halveneb ehm, paljudes liikmesriikides ja tegelikult ei ole need kavad viinud sotsiaalkindlustuse suurenemise ja töökohtade loomiseni. ehk teisisõnu, millised on teie programmi need elemendid, mis aitaksid toetada volinik Andori eesmärke vähendada kahekümne miljoni võrra vaeste osakaalu Euroopas. minu meelest on eelarve ümbrik siin kõige olulisem. me oleme öelnud seda, et eelarvetoetused, mida Euroopa programmidega luuakse, peaksid aitama võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu erinevate aspektide läbi. kuidas te näete ette konkreetseid samme selle ettepaneku eh, järgimiseks eh, mitmeaastases finantsraamistikus? ma tahaksin tuua tuua välja kaks küsimust. nimelt, et kaks tuhat kolmteist on kõige vaesematele ette nähtud toiduprogrammi vahendid vähenenud ja äh, üleilmastumisega kohanemise fond, millised on teie seisukohad selle programmi osad, sellepärast et nad on praegu tänu teatud nõukogu liikmete käitumisele ohus. nüüd aga saab sõna härra komisjon ja härra komisjoni president Barroso. Um, question... aitäh, härra president, kõik küsimused olid tegelikult suunatud täiesti mõistetavalt peaministrile ja nõukogu juhile, see on privileeg, mida ma temalt ära ei võta, et tema saaks vastata neile küsimustele. ma kasutan vaid seda hetke, et korrata vajadust keskenduda sel poolaastal sellele, et me viime lõpule oma pingutused, mis puudutab fiskaalset konsolidatsiooni kasvumeetmetega ja ma usun, et Taani eesistujana on väga hea partner, väga tulemusrikas partner. ta on pragmaatiline, püüab leida lahendusi, peaminister, te kui olete parlamendi ära kuulanud, võime öelda, et väga laialt toetatakse siin parlamendis teie programmi. Te võite arvestada selle parlamendiga, võite kindlasti arvestada ka Euroopa Komisjoniga, nii et me saame selle poole aasta teha äh, teha mitte veel ühe tühjade sõnade poolaastaks, vaid otsuste ja loova äh,, loovate rakenduste poolaastaks, aitäh! suur aitäh, president Barroso, nõukogu president, peaminister Toomas Schmidt! parlamendi president, äh, nõukogu, komisjoni president, lugupeetud liikmed, suur tänu teie sõnavõttude eest, on tõeline rõõm äh, osaleda niivõrd elavas debatis, nagu meil see täna oli. ja mis ma endaga kaasa võtan tänasest debatist, on selge veendumus, et jah, mitte kõik meist ei ole ühel meelel, selle juurde tulen hiljem tagasi, aga võtan endaga kaasa ka selge jõulise veendumuse, et meil on olemas toetus Taani eesistumise programmile ja täna teid selle eest. me teeme kõik, mis me suudame, et seda toetust õigustada paljusid teemasid on siin tõstatatud, aega on vähe, aga lubage mul siiski puudutada mõningaid äh, valupunkte, mida tõstatati. härra Barrosi, härra Tau tõstatasid MFF-i küsimuse. ja loomulikult me tegeleme sellega väga tõsiselt Taani eestimise ajal. kinnitan teile, et see on üks tipp-prioriteete Taani esistumise ajal jõuda nii kaugele, kui võimalik mitmeaastase finantsraamistikuga ja teeme seda ka kaasajastades oma finantsperspektiive ja teeme seda nii, kus saame kasutada ühiseid ressursse selleks, et luua uusi töökohti, uut kasvu. ja selles kontekstis tahaksin mainida ka seda, mis puudutab finantstehingute makse, maksu, mida tõ-, tõstatasid härra Kärn ja teised ja ma tahan seda tõstatada selleks, et kõik äh,, keegi asja valesti ei mõistaks. Taani võtab selle teema lojaalselt ja professionaalselt käsile ausa vahendajana ja ma tahan teie tähelepanu pöörata ka finantsregulatsiooni laiemale kavale. me püüame seda tugevdada oma eesistumise ajal. paljud tõstatasid küsimuse, mis puudutab Ungarit, härra Verhofstadt, proua Hams ja härra Morales. nagu kõik teavad, täna toimub äh, Ungari, Ungaris pärastlõunal tõsine debatt selle üle, aga Ungari teemaline debatt siin täna äh, pärastlõunal, aga nemad on leidnud põhjuse, et käivitada rikkumisprotseduur vähemalt kolmel juhtumil Ungari vastu. seda loomulikult tuleb võtta väga-väga tõsiselt me toetame täielikult seda, kuidas komisjon seda kriisi on, äh, kriisiga on tegelenud, nemad on kasutanud neid reegleid, mis meil on, lepinguid, põhilepingut ja ühenduse meetodit ja siin seisame kindlalt, toetades komisjoni. kõikidel liikmesmaadel on kohustus täita meie seadusi. see on see, kuidas me siin liidus asju ajame paljud puudutasid võl-, äh, võlakriisi küsimust, terve hulga Euroopa liikmesmaade reitingu alandamist, mis rõhutab vaja seda, et Euroopa peab leidma ühised vastused sellele kriisile. aga enne, kui kõik otsustavad, et see on Euroopa kriis, tahaksin meenutada sellele kojale samuti ühte asja, et põhjus, miks meil on võlakriis Euroopa Liidus, on tänu sellele, et liikmesmaad ei ole omaenda eelarvel silma peal hoidnud. see on põhiline probleem. me peame keskenduma sellele küsimusele, aga loomulikult peame keskenduma e-, üle-euroopalistele lahendustele, kuid ärgem unustagem, et põhjus, miks meil majanduskriis on, on see, et liikmesmaad, põhjus selles, et liikmesmaad ei täitnud meie seadusi ja siin jõuamegi teatud riikide äh, reitingu alandamisele, härra Verhofstadt tsiteeris Standard and Poor'si. ka mina lugesin ja saan aru seda, mida ütleb Standard and Poor's. Nad viitavad konkreetselt et puuduvad Euroopa äh, kasvu- ja tööhõive väljavaated Euroopa Liidu liikmesmaades, sellepärast nad alandasid reitingut. seda ei öelnud sotsiaaldemokraat, seda ei öelnud Euroopa vasapoolsed, seda ütlesid, äh, ütles Standard and Poor's. et kasinusmeetmed peavad käima käsikäes ka kasvualgatustega. ja siia jõu-, siin jõuame tööhõive ja kasvu küsimusteni. härra Svoboda, härra Saams, Sünegal, härra Tolson, härra Benson, Jürmson ja paljud teised äh, kõnelejad rääkisid sellest. ma tahan väga selgelt välja öelda seda. Euroopa majandused peavad konsolideeruma, neil on vaja seda, seda teha ja seetõttu Taani nii eestistumise ajal kui riigina toetab eelarveliitu. me, me ei saa keskenduda vaid konsolideerimisele, me peame andma tõuke õiges suunas e, e, kasvule ja tööhõivele seda ootavad meilt kõik Euroopa noored, me peame praegu looma töökohti Euroopas. olen nõus nende kõnelejatega, kes ütlevad, miks mitte tulla tagasi kõige suuremate edulugude juurde, mis Euroopa Liidul äh, on aastate jooksul olnud, ühine turg. siseturg on see, mis lõi kasvu, tööhõivet ja sellepärast tahame äh, viia lõpuni ka ühisturu alase töö seetõttu Euroopa äh, Ülemkogu ja mina oleme kokku leppinud, et me tegeleme uuesti kasvu- ja tööhõive küsimusega. seetõttu äh, tippkohtumisel, mis toimub kolmekümnendal jaanuaril, rõhutame seda, ja mitte ainult ei räägi me konsolide-, konsolideerumisest, vaid peame arutama ka kasvu- ja tööhõive küsimusi, see on see, millega me tahame tegeleda. paljud teist mainisid energiatõhususe direktiivi, härra Torvas mainis seda raportöörina ja ma olen väga tänulik selle eest. ma võin vaid korrata ja rõhutada, kui me tahame näha selgeid tulemusi tõeliselt ähm, rohelise Euroopa agendas, siis me peame kiirut-, kiirustama, see on võimalus, meil on Euroopa Parlament, kes tahab seda teha, meil on eesistujamaa, kes tahab sellele keskenduda, tehkem see asi ära, nii et järgmise kuue kuu jooksul saame sellega hakkama vaid siis, kui teeme üksteisega koostööd. paljud teist puudutasid Euroopa ühtsuse ja ühenduse meetodi teemad, härra Taul, härra Rool ja teised. ma tahan selgelt välja öelda, see, mis eristab Euroopat, on meie Äh, pühendumus ük-, solidaarsusele, et me oleme üksteisega solidaarsed, et me oleme liidus, aga me oleme ähm, solidaarsed ka ühenduse meetodile. ja kui Euroopa kodanikud kuulavad seda debatti, siis nad küsivad endalt, mis asi on ühenduse meetod, mida sellega mõeldakse. aga täna ütlen, et seda on ikka veel mõtet kaitsta, sest see, mida ühenduse meetod tegelikult tähendab, on see, et Euroopat ei valitse mitte enam kõige tugevam, Euroopat valitseb õigus ja demokraatia ja sõbrad, seda tasub kaitsta. seda tasub kaitsta mitte ainult äh, selleks, et see on kasulik väikestele liikmesmaadele, vaid see on kasulik meie kõigile. Euroopa äh, peab olema meie kõigi eesmärk ja teie sõp-, äh, teie abil, sõbrad, kolleegid, Euroopa Parlamendi lugupeetud liikmed, tehkem see asi ära, töötagem koos, andkem reaalseid käegakatsutavaid tulemusi Euroopa kodanikele, ma olen veendunud, et seda me saame teha ja kui me sellega hakkama saame, leiame ka tee Euroopa äh, kriisist välja jõukasse tulevikku, aitäh! suur tänu, eh, proua nõukogu eesistuja, eh, suur tänu, et te pidasite niivõrd distsiplineeritud arutelu. nüüd ma palun, et te kõik istuksite oma kohtadele, me jätkame oma päevakorda